Sesja zawieszona w dniu 11 lutego 2010 zostaje... Käesolevaga kuulutan avatuks e, e, istungi, mis katkes kahekümne kuuendal veebruaril. kõigepealt ma sooviksin e, siin tervitada Euroopa Nõukogu presidenti Herman Van Rompuyd. südamlikud tervitused teile Uh, like for... meil oli vaja viisteist äh, minutit aega erinevate teadannete jaoks ja siis me alustame oma aruteluga. ma sooviksin ka tervitada komisjoni presidenti härra Barrosot. viimase viie aasta jooksul on teie jaoks juba muutunud tavaliseks istuda siin, see ei ole teie jaoks mitte esimene kord siin meie ridades äh, olla. daamid ja härrad kõigepealt mõningad kommentaarid, mõningad märkused. kahetsusega pean ma teile teada andma, et äh, Brüsseli lähedal toimunud rongiõnnetuses äh, proua Candiago, meie äh, kolleeg kommunikatsiooniosakonnast hukkus. detsembris kaks tuhat kaheksa on ta, oli ta Euroopa Parlamendi ametnik ja meie kõigi nimel ma edastan tema lähedastele ka meie sügavaima kaastunde. edasine katastroof viimastel päevadel leidis aset äh, Madeira autonoomses äh, piirkonnas ja äh, see on suurim looduskatastroof peale üheksakümne kolmandat aastat ja seal see katastroof nõudis vähemalt kolmekümne kaheksa inimese elu ja me edastame oma kaastundeavaldusega ähm, kõikidele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 dziękuję państwu. teraz chciałbym serdecznie powitać wśród nas obecnych siinkohal sooviksin siin e, täiskogu saalis tervitada ka meie külalisi Valgevenest e, proua Borisit, kes on e, Poola liidu organisatsiooni esindaja Valgevenest ja härra Milinkevitš, kes on ka Sahharovi auhinna laureaat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 kahjuks on äh, äh, taaskord jõudnud äh, ajalehtede pealkirjadesse, sellepärast et seal kiusatakse taga ähm, erinevaid sõltuvaid, sõltumatuid organisatsioone ja ka tulevikus Euroopa Parlament mõistab hukka totalitaarseid režiime, mis kiusab taga organisatsioone ja poliitilisi parteisid, inimesi, kes esindavad ametivõimudest erinevat äh, arvamust ning viimase täiskogu ähm, protokoll on teile laiali jagatud, kas kellelgi on kommentaare selle kohta, ei ole, sellisel juhul on protokoll sellises vormis ka vastu võetud. annan teile teada et äh, äh, proua äh, Litšensk, Karl Schlüteri ja Elizabeth Linni kirjalik resolutsioon viiskümmend neli kaks tuhat üheksa kahekümne neljandal veebruaril on saanud suurema osa parlamendiliikmete allkirja ning vastavalt artiklist kakskümmend kolm lõikele neli